versuchen wir es noch einmal meine damen und herren. haben sie jetzt übersetzung? funktioniert nicht? okay. also wir versuchen es noch einmal. mir wird gesagt püüame siis veel kord. Äh, mulle on nüüd teada antud, et tõlkega on praeguseks kõik korda saanud. Äh, ma tahaksin teada, kas kõik kuulevad nüüd tõlget suurepärane, lugupeetud daamid ja härrad. alustame siis üheksandal mail, kallid kolleegid, toimub meie istung äh, Euroopa päeval. see on see päev, kus äh, Robert Schumann andis välja oma kuulsa Schumanni deklaratsiooni, millest sai Euroopa Liidu nurgakivi. nagu mina tean, ei ole kunagi veel olnud nii, et üheksandal mail on Euroopa Parlamendil ühtlasi ka Strasbourgis istung ja seega äh, tervitan ma teid äh, siinkohal eriti soojalt meie pidulikul istungil tänasel Schumanni päeval. päeval, mil Euroopa Söe- ja Teraseühendus oli esimeseks sammuks äh, selle Euroopa Liidu suunas, milles, nagu näha on, on veel vaja tehnoloogilist arengut aga nüüd, kus me oleme tänased raskused ületanud, alustagem kõigepealt äh, muusikapalaga Strasbourgi orkestri äh, esindajad äh, esinevad meile. suur tänu. daamid ja härrad, Strasbourgi konservatooriumi esindajaid tahaksin ma tänada selle suurepärase sissejuhatuse eest. kallid äh, kolleegid, tuhande üheksasaja viiekümnendal aastal, üheksandal mail ütles äh, Robert Schumann, maailma rahu ei ole võimalik äh, ilma loovate jõududeta. Euroopa ei saa üle olla ühtne üksus, vaid tema aluseks peaks olema kõigepealt solidaarsus. solidaarsus rahus täna elab Euroopa läbi väga tormilisi aegu. ja võib-olla on Euroopa ise ka, isegi otsustava hetke ees. ja rohkem kui kunagi varem on meil vaja julgeid kodanikke, kes äh, tunnustavad Euroopa ühtsust. meil on vaja inimesi, kes äh, meid kaitsevad ja võitlevad selle eest, mis on tõesti oluline ja ma tahaksin ühte neist kohe tsiteerida siin. meie jaoks on oluline rahu, soli-, solidaarsus ja vastastikune austus. rahu, solidaarsus ja vastastikune austus, seda tuleb ka süvendada ja oluline on süvendada seda, mis meid eristab, vaid seda, mis meid ühendab daamid ja härrad, on aeg Euroopa eest võidelda. me ei tohi ennast äh, lasta heidutada Euroopa projekti vastastest. me peame äh, julgusega edasi viima oma ühtset Euroopa Liitu. eelmise nädala reedel oli mul võimalus Vatikanis kuulata paavst Franciscust ja küsimus tekkis seal, mis on Euroopast saanud, humanismi Euroopast, inimõiguste tšempionist, vabaduse ja demokraatia kantsist, mis on saanud sellest Euroopast, küsis paavst see luuletajate, filosoofide, kunstnike ja muusikute kodu, naiste, nii teadlaste kodust, mis on saanud Euroopast, mis on saanud äh, nendest julgetest rahvustest, nendest meestest ja naist, nende meeste ja naiste Euroopast, kel, kel oli vaprust äh, seista selle eest, äh, mida nad uskusid, anda oma elu meie väärikuse eest, nendest inim-, nende inimeste Euroopast, kes äh, võitlesid meie Euroopa eest. paavst ütles, et te peate tagasi pöörduma Euroopa loojate poole. Nemad olid valmis uusi alternatiive, novaatorlikke teid leidma seda maailmas, kus äh, riigid olid juurteni kohutatud sõjaterrorist. kui nad ei teinud ainult seda sellepärast, et neil oli mingisugune idee Euroopast, vaid sellepärast, et nad julgesid seda teha, julgesid äh, leida uusi mudeleid julgesid valida rahu ja koostöö mudeli ja hävitamise ja vägivalla mudeli, milles nad elasid ja milles nad üles kasvasid, sellele vastu astuda. daamid ja härrad, on aeg selle Euroopa eest võidelda. me ei tohi lasta ennast Euroopa vastastest heidutada ega ka eksitada. me võime ja me peamegi julguse ja sihipärasusega ja öö, äh, üheskoos Euroopa eest võitlema ja teda edasi viima. kahekümnes, kuuendal novembril aastal kaks tuhat neliteist ütles äh, Deniss Mukwebe suurepärane mees siin meie koja ees järgmist. maailmas, kus väärtused on pea peale pööratud, kus vägivallast on saanud igapäevane ja banaalsus. maailm, kus toimuvad asjad, mida ei peetud, mida ei peetud võimalikuks. maailmas sellistele asjadele vastu astuda, julgus dissident olla. eeldab julgust. Tõnis Mukwege ütles, et inimõigused üksi ei ole Euroopa Liidu põhiväärtused, vaid äh, nad on ka meie käes olev vahend, mis annab meile julguse ja mis peaks ka teid julgustama teie välissuhetes. inimõigused on instrument, mis aitavad kaasa rahule ja arengule teistes maailma piirkondades sest äh, nad toetavad demokraatiat ja õigusriiki teistes maailma piirkondades. ja ta esitas siin oma soovi, see suurepärane arst, kellele meie ulatasime Saharovi auhinna et äh, Euroopa Liit on tema jaoks lootus. ja ta ütles, et see lootus aitab meil inimväärikust ja inimõigusi ka minu kodus jalule seada. ja nad on olulisemad kui mingisugused majanduslikud või rahandus või rahamured. kolmandal veebruaril kaks tuhat kuusteist Buhari, Nigeeria president ütles siin saalis, et teie probleemid on peaasjalikult rikkuse kaitsmise probleemid. meie probleemideks on vaesus, haigused ja tehnoloogiline alaareng. miks me alati tegelikult selle nii kiiresti ära unustame? kõik, mille eest võitlevad need mehed, mille eest nad võitlevad oma rahva ja oma patsientide nimel, seda naudime meie iga päev enesestmõistetavalt ja sellepärast ongi aeg võidelda selle Euroopa eest, me ei tohi lubada ennast heidutada Euroopa vastastest. me peame äh, julgusega Euroopat edasi viima. Portugali president ütles kaheteistkümnendal aprillil ja ma tsiteerin teda mina kuulun põlvkonda, kelle jaoks Euroopa ja Euroopaga lõimumine oli unelm, mis oli lahutamatu sotsiaalsest õiglusest, demokraatiast ja inimõigustest. Euroopa, millest unistan mina. Euroopa, millest unistan mina. Euroopa, mida mi,, mis on võidu saavutanud barbaarsuse ja totali-, totalitarismi üle nii mitu korda, võidab ja seljatab ka äh, religioosse fanatismi ja terrorismi. see mees, veendunud Euroopa lõimumisprotsessi pooldaja, kes need äh, laused siin kojas ütles, valiti äh, oma riigi suure häälteenamusega riigi presidendiks see on märk sellest, et demokraatia ei tähenda Euroopa vastuasust, vaid äh, pigem äh, valimistel võidavad need, kes on selgelt Euroopa poolt ja me peame äh, julge, julgusega ja kaugele vaadates Euroopa eest võitlema. on aeg kõike seda teha. Toomas Ilves, Eesti president pöördus koja poole teisel veebruaril ja Toomas Hendrik Ilves ütles, olgu teemaks ränne, euro või isegi sõjaline agressioon, rääkimata tehnoloogiliste muudatustega seonduvast. Need äh, lahendused, mis viivad meid tagasi rahvusriikide juurde viivad meid tagasi ajastusse, mis valitses enne teist maailmasõda. lühinägelikkuse ajastu naabrite ületrumpamine viib kemplusteni ja tegelikult kaoni kõigi jaoks. see viib meid tagasi ajastusse, kus jällegi kord on võim see, kes otsustab. ja seda me oleme näinud korduvat liiga mitu korda Euroopa ajaloos. see on ühe riigi president, kes äh, raputas maha läbi oma kodanike vastuseisu nõukogude süsteemi ahelad ja kes võttis üle Euroopa süsteemi, tagamaks stabiilsuse, julgeoleku ja rahu siin Euroopas, et võidelda nende, et kindlustada need asjad ka Eesti jaoks. selle väikese riigi esindaja rääkis selliseid sõnu riigiga, kes alles hiljuti äh, saavutas uuesti äh, rahu ja vabaduse. tema hoiatab meid äh, sellest, et me pöördume tagasi enne teist maailmasõda äh, valitsenud aega ja ma kardan, et tal on õigus ja sellepärast öö, peame me Euroopa integratsiooni eest võitlema. Schumanni päeval, kus Euroopa ilma igasuguse kõhkluseta on sattunud ohtu, kus Euroopa vaim ei leia toetust igalt poolt, aga mina olen täiesti veendunud, et valdav enamus Euroopa kodanikke, nii nagu ka varem toetab riikide ülest koostööd ja peab seda parimaks lahenduseks. tegemist on ajaga, kus me elame tegelikult solidaarsuskriisi kontekstis, kus meie ühtsed äh, väärtused on äh, löönud kõikuma ja sellel ajastul me peame kuulama äh, seda, mida ütlesid need inimesed, näiteks nagu ka Robert Schumann, et Euroopat ei ehitati ühe päevaga, vaid et solidaarsus on ühtsuse aluseks. jah, daamid ja härrad, kallid kolleegid, on aeg Euroopa eest võidelda. kõik eurooplased, kes toetavad rahvusteülese demokraatia mudelit näevad sellest, äh, selles rahuse, rahu ja ühtsuse parimad mudelid, kutsuksin neid üles, äh, üles tõusma ja mitte vaikima ja võitlema äh, Euroopa eest, aitäh! Merci beaucoup. Das Protokoll on jäänud. Eh, kahekümne seitsmenda, kahekümne kaheksanda aprilli eh,